strateegiline koostöö võitluses tõsise kuritegevuse ja terrorismiga ja koostöö on siis Araabia Ühendemiraatide ja Europoli vahel. annan sõna raportöörile neljaks minutiks. suur tänu, proua president. selles tekstis viidatakse kokkuleppele Europoli ja Araabia Ühendemiraatide vahel selleks, et võidelda raskete kuritegude ja terrorismi vastu. sellepärast, et arvestades praegust olukorda, peame me toetama kõiki jõupingutusi, mida tehakse selleks, et võidelda kuritegevuse vastu ja äh, mis kahjustab meie kaaskodanike heaolu. ja me peame looma kõik tingimused selleks, et äh, kurjategijad jõuaksid kohtu ette Eh, see dokument, millest me praegu räägime, selles strateegilises koostöökokkuleppes pannakse paika koostöö Europoli ja Araabia Ühendemiraatide vahel võitlemaks organiseeritud kuritegevuse vastu läbi kuritegevust ennetavate meetmete, läbi ekspertide vahetuse. tegemist on strateegilise ko koostöö kokkuleppe, see tähendab seda, et ta äh, ei puuduta isikuandmete vahetust ja nii nagu Europol on väga mitu korda rõhutanud, Araabia Ühendemiraadid kujutavad endast majandus- ja finantskuritegevuse eh, keskust ja eh, näiteks maksupettused, eh, rahapesu ja on täiesti selge, et struktureeritum koostöö aitab kaasa sellele, et tugevdada Europoli suutlikkust uurimisi läbi viia piiriülesed kuritegelikud võrgust, võrgustikud äh, on väga ulatuslikud ja tänu äh, rahvusvahelisele sünergiale on äh, tal lihtsam nende vastu võidelda. kõige selle valguses ja Euroopa Parlamendi osalemisel selles menetluses oleme me koostanud selle raporti, mille eh, eesmärgiks on kiita heaks sellise kokkuleppe sõlmimine Euroopa Liidu ja äh, eh, Europoli ja Araabia Ühendemiratide vahel. nüüd tuleb vaba mikrofon. üks hetk, palusin nimekirja, aitäh. ning meil on kolm sõnasoovijat. härra Marjas esimesena, palun. aitäh. kui me võitleme kuritegevusega, on koostöö Araabia Ühendemiraatide ja Europoli vahel väga oluline, sest on, on riike, kes toetavad Daeshi. Guardian, Ühendkuningriigide Päevaleht rääkis Riigidepartemangu uuringust, et mille kohaselt Saudi Araabia rahastab džihadiste ning et selles osalevad ka Araabia Ühendemiraadid, nii et niisugune nabanöör tuleb läbi lõigata, mis toidab terrorismi. kui Araabia Ühendemiraadid soovivad võidelda terrorismi vastu, siis peavad nad vastu võtma tuhandeid eh, migrante, kes eh, Euroopa poole püüdlevad, sest vastasel juhul on tegemist puhtalt propagandaga, mille abil üritatakse varjata oma panustamist džihadismi. härra Jõgas, palun. Araabia Ühendemiraadid kujutavad endast föderaalriiki, kuhu kuus, kuuluvad seitse emiraati ja kaks nendest on kõige, kõige tähtsamad, ühes nendest on kõige suuremad on naftavalud ja teise rikkuseks on kaks sadamapiirkonda, mida peetakse just kuritegeliku illegaalse tegevuse keskuseks ja rahapesukeskuseks ja tulu, mis tõuseb sellest illegaalsest tegevusest, investeeritakse Araabia Ühendemiraatidesse, kuhu on põgenenud ka väga ulatuslik kuritegelik element. ja meil on tegemist siin vabatsoonidega ja tegelikult see kuritegelik tegevus äh, mõjutab otseselt ka Euroopa Liitu ja finantseerib äh, kuritegevust. härra proua Tomašik. s državama bliskog i srednjeg istoka predstavlja temelj zajedničke borbe protiv terorizma i teških institutsioonide vaheline koostöö riikidega Lähis-Idas on meie ühise võitluse terrorismi ja sellega seotud kuritegude vastu alus. ent meil on vaja kvaliteetset struktuuri, mis sellele alusele tugineb. me ei saa sulgeda silmi topelt standardi eest, mida rakendavad äh, osad Pärsia lahe riigid, kes ühelt poolt väidavad ennast tegevat koostööd läänega, teisalt aga propageerivad religioosset fanatismi ning toetavad vägivalda ja terrorismi varsti jõuab kätte aeg, kus geopoliitilised põhjused niisuguse silmakirjalikkuse talumiseks ei ole enam piisavad selleks, et õigustada meie koostööd partneritega, kes avalikult toetavad rühmitusi, kes on ohuks meie julgeolekule. Ühendemiraadid on hea näide sellest piirkonnast ning ma loodan, et see koostöö on, toimib hea näitena selles piirkonnas. volinik Jurova, palun. austatud president, head parlamendiliikmed, komisjon märgib ära Euroopa Parlamendi toetuse strateegilise koostöö kokkuleppe sõlmimisel Araabia Ühendemiraatidega. vastavalt Europoli eri nimekirjale on see esimene samm võitluses eriti finants- ja majanduskuritegevusega ulatuslikul skaalal. arvestades praegust geopoliitiliselt ebastabiilset olukorda selles geograafilises piirkonnas, loodetakse, et kokkuleppe sõlmimine annab operatiivse eelise Euroopa Liidule tema katsetes tõkestada rasket kuritegevust ja ennetada raskeid kuritegusid. ent seoses parlamendi resolutsiooni punktiga neli märgib komisjon, et läbirääkimiste raames Europoli määruse üle on kokku lepitud, et komisjon hindab sätteid, mis sisaldavad koostöökokkulepetes Europoli ja kolmandate riikide vahel ning mille alusel vahetatakse isikuandmeid. strateegiline koostöö, strateegilise koostöö kokkulepe Europoli ja Araabia Ühendriikide, Ühendemiraatide vahel ei hõlma isikuandmete vahetamist, seetõttu leiab komisjon, et punkti neli kohane hindamine, millest resolutsioonis räägitakse, ei oleks kohane, aitäh. arutelu on lõppenud, hääletus toimub homme.